ja enne, kui me alustame oma tööd päevakorraga ja alustame arutelusid, paluksin siiski veel korra tähelepanu. tahan teile rääkida traagilisest juhtumist, see puudutab Malala Yousafzaid. neljateistaastane Pakistani koolitüdruk oli koolibussis, ta istus seal, kui Taliban talle pähe tulistas. see kuritegu äh, oli selle, see kuritegu ja last, tüdrukute koolihariduse toetamine on meie jaoks tähtis ja sellepärast tahaksin parlamendi šokeeritust välja tuua ja selle kuriteo hukka mõista ma kutsun Pakistani ametivõime üles äh, vastutavaid vastutusele võtma laste, eriti noorte tüdrukute haridus tuleb tagada. see noor tüdruk Malala sümboolselt esitab kahtesada viitekümmet miljonit noort tüdrukut maailmas, kes elavad vaesuses, kellel ei ole tagatud põhiõigusi, nagu näiteks õigus haridusele kaks nädalat tagasi oli meil esimene tüdrukute rahvusvaheline päev, mida me tähistasime üheteistkümnendal oktoobril. me soovisime tõsta äh, teadlikkust selle üle, et tüdrukute põhiõigusi rikutakse. meie moraalseks kohustuseks on tüdrukuid kaitsta ja neile parem tulevik tagada. Malala juhtumi puhul olen ise ka šokeeritud, sest ka mul on tütar. kuidas on võimalik, et me näeme, kuidas neljateistaastane tüdruk, kes ei tee mitte midagi muud, kui tahab minna kooli ja võitleb ka selle eest, et kõik tüdrukud tema koduriigis saaksid minna kooli. kuidas on võimalik, et on inimesi, kes sellise tüdruku lihtsalt maha lasevad? ma soovin, et see tüdruk, kes võitleb inimõiguste, tüdrukute õiguste eest, on vapper tüdruk ja tõesti ka paraneb, sest tema on suureks stiimuliks teistele noortele tüdrukutele võitlemaks oma õiguste eest. lugupeetud daamid ja härrad!